arutelu Sudaan ja doktor Amin Meki Medami juhtum. ja kõigepealt saab sõna proua Sargentini. aitäh, härra president. me täna palume, et pöörataks tähelepanu kolmele inimõiguste eest võitlejale, härra Meki, Abdullah Paisa ja Fabra Ihrabi Mohammed Agar ja me tegime seda ka enne suvepuhkust juba. tegemist oli naisega, kes oli heidetud vangi koos oma lapsega ja ma arvan, et me teeme seda ka tulevikus tõesti, te kõik teate, et Sudaani režiim ei austa üldse inimõigusi härra Amin Meki Medani Khartoumis peeti kinni Sudaani pealinnas, kui ta tuli tagasi välismaalt, kus ta kirjutas alla kodanikuühiskonna organisatsioonide nimel. ja ta soovis, et opositsioon paneks jõud kokku enne valimisi. opositsioon on öelnud, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimuvad äh, valimised ei ole arvatavasti usaldusväärsed, me tõesti peame vaatama ikka ja jälle Sudaani poole, kus tehakse ainult samme tagasi ning äh, kõik, kes soovivad midagi saavutada, neile avaldatakse survet. eile rääkisime me siin kojas Khartoumi protsessist, protsessist, protsessist äh, mille puhul Euroopa Liidu liikmesriigid Põhja-Aafrika riikidega kirjutasid alla lepingule selleks, et äh, väljarändajad jääksid Aafrikasse. samamoodi kirjutati sellele lepingule alla koos Sudaaniga. mulle praegusel hetkel tundub, et kolme inimõigustest võitleva inimese vangistamine on täi-, näitab, et on täiesti häbiväärne, et meie tegutseme siin Sudaaniga, kirjutame alla lepingutele ja jätame need inimesed seal veelgi ohtlikumasse olukorda ja hoolitseme sellest, et neil ei olegi võimalik sealt põgeneda. aitäh ja palun vaikust. härra Zeller, härra president, kallid kolleegid maikuus rahvusvaheline üldsus ehmatas, kui ta nägi, et Sudaani kristlane Ibrahim Ishamik surma mõisteti tema usulise kuuluvuse pärast. rahvusvahelised protestiti ning naine vabastati ja tal oli võimalik Sudaanist lahkuda. nüüd doktor Amin Mekimedani on samamoodi pälvinud meie tähelepanu sellepärast, et ta võitleb seal inimõiguste ees ja kuuendal detsembril Sudaani luureteenistus ta vahistati, sellepärast et ta kirjutas alla ähm, kodanikuühiskonna nimel üleskutsele selleks, et ühendada opositsioonijõud ja võidelda inimõiguste rikkumise vastu ja alustada lepitusprotsessi enne valimisi. me nõuame selle mehe kohest vabastamist, ta on seitsmekümne kuue aastane ja tal on vaja ravimeid aga kui ta vahistati, siis Sudaani luure- ja julgeolekuteenistus ei lubanud tal ravimeid kaasa võtta, tema olu, elu on ohus ja me nõuame Sudaani valitsejatelt, nad alustaksid rahuprotsessi selleks, et äh, tagada kodanike inimõiguste eest kinnipidamist. härra Tannak, palun. Come here härra juhataja, ECR kutsub üles Sudaani ametivõimu vabastama doktor Meki Medani koheselt. tema arreteerimine ei olnud mitte meelevaldne, vaid tegelikult oli see ette nähtud selleks, et takistada tema tegevust inimõiguste aktivistina. pärast seda, kui ta Addis Abebast tagasi jõudis, vahistati ta ning tema julgeolek on tõsises ohus, ta on seitsekümmend kuus aastat vana, tal on diabeet, kõrgvererõhutubi ning talle ei anta ravimeid sest julgeolekuteenistus ei luba seda. Sudaani ametivõimud keda juhib sõjakurjategijast president, on kohutavalt käitunud selles juhtumis. me kutsume üles doktor Medani vabastamisele koheselt ning minu fraktsioon palub lõpetada kogu äh, inimõiguslaste, inimõiguslaste ahistamine üldiselt ning äh, kõik regionaalsed ja rahvusvahelised äh, inimõiguste instrumendid tuleb ausisse tõsta, mis Sudaan on ratifitseerinud, aitäh. härra Weidenholzer, palun. suur tänu, härra juhataja. me oleme juba kolmandat korda tegelemas siin lühikese aja jooksul äh, regiooni olukordadega, inimõigustega seoses ning me ikka ja jälle kuuleme seda, et äh, stabiilsuse huvides on oluline see, et inimõigusi kaitstakse Äh, tegemist on väga ohtliku äh, vaatepunktiga, stabiilsus on olemas ainult siis, kui õigusriigi põhimõtteid austatakse ning inimõigusi kaitstakse. nii nagu äh, Sudaani deklaratsioon ette näeb, mis detsembris erinevates organisatsioonide poolt alla kirjutati, selle, sealhulgas ka doktor Amin Meki Medani poolt kes on endine poliitik ja inimõiguste eest võitleja. me kutsume üles äh, doktor Medani kohesele vabastamisele ning äh, kutsume üles Sudaani äh, konstruktiivsete jõududega maal ka dialoogi otsima, aitäh! suur tänu, härra Corrao! suur tänu, härra juhataja! austatud kolleegid, Sudaani deklaratsioonist juba räägiti tegemist on üleskutsega, ähm, mille Ühtsuse partei on äh, loonud äh, selleks, et üleminekuvalitsust luua. Äh, Sudaani deklaratsioonis on Sudaani deklaratsioonist alates on julgeolekujõud hakanud ahistama ja vahistama neid inimesi, kes on sellele alla kirjutanud, sealhulgas on vahistatud doktor Medani äh, Äh, ja opositsioonijuhid äh, samuti. Äh, need inimesed võeti vahi alla, sellepärast et nad otsustasid ennast valitsuse vastu meelestada ja oma väljaütlemised teha. valitsus ahistab neid inimesi, kes on tegelikult rahumeelselt protestinud. tegemist on väga julgete inimestega, me peame neid toetama ja see on resolutsioonis ka kirjas, palun arvestage sellega. härra Paet, palun austatud juhataja sudaani olukord vajab meie tähelepanu pidevalt räägitakse inimeste ahistamisest poliitiliste aktivistide tapmisest inimõiguslaste ahistamisest ning ka sudaani valitsuse sõdurid kasutavad eh, teismeliste tüdrukute vägistamist eh, mässuliste vastase võitlusena Äh, valitsus peab lõpetama ahistamistegevused ning peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja normidele, eriti ÜRO inimõiguste kaitsjate deklaratsioonile üheksakümne kaheksandast aastast ning kõikidele rahvusvahelistele instrumentidele, millele Sudaan on ähm, alla kirjutanud. Äh, doktor Amin Meki Medani ahist-, äh, vahistamine on jällegi näide selle kohta, mis Sudaanis on viltu ja ta tuleb vabastada koheselt rahvusvahelise kriminaalkohtu prokurör eh, juba üt-, on aastaid tagasi avaldanud tõendid, et eh, Sudaani president on eh, korjata saatnud sõjakuritegusid ja nii edasi, aga ta on seal endiselt vabaduses ning kurjad, kuriteod jätkuvad. Sudaani valitsus peab nüüd tegema kõik, millele on juba alla kirjutatud, nii et lõpetaks inimõiguslaste ahistamine ning vahistamine. aitäh! suur tänu, proua Veržia, palun! suur tänu, härra juhataja. mina olen nende hulgas, kes eile mõistsid hukka Khartoumi protsessi, mis legitimiseerib äh, Somaali poolsaare diktaatorid, eriti on see nii Sudaani presidendi puhul, kes on kaheksakümne üheksandast aastast riigipöörde tagajärjel äh, ametis äh, Äh, Sudaani äh, ametkonnad äh, on loobunud valimistest, Addis Abeba lepingust on loobutud, on pommitatud tsiviilelanikkonda ja Amin Meki Medan ja Muhamed Algar on sümboolsed isikud, nemad on nõudnud Äh, seda, et läbi Sudaani kutselepingu saavutatakse rahu Sudaanis. Äh, sellised valitsuse sammud nende inimeste vastu on täiesti vabandamatud. tuleb mõista hukka kõik need äh, rõhuvad sammud, mida on astunud valitsus. tuleb vabastada poliitvangid, loomulikult tuleb toetada Sudaani opositsiooni, kes nõuab seda, et dialoog käivitatakse ja antaks lõpuks ometi võimalus inimestele elada rahus ja mitte nendes rõhujate käte all suur tänu. austatud äh, juhataja mul ei ole mitte kunagi olnud äh, äh, niivõrd raske rääkida kärarikas ruumis kui praegu siin härra Medani tundub, on igatahes äh, väga raskes olukorras, tegemist on vanema inimesega, tal on terviseprobleeme ning ta vahistati sellepärast, et ta tahab oma rahvale paremat tulevikku. ta tahab äh, saavutada äh, sellist rahumeelset tulevikku, seda rahumeelsel moel, ja ta tahab ka, et tulevikus oleks nende riigis vabadused, väärtused, mida meie jagame ka. olukord on väga halb tegemist on väga ohtliku mehega, väga ohtliku mehega just sellepärast, et ta tahab lõpetada konflikti, mis äh, Sudaani räsib. Äh, tegemist on ohtliku inimesega ka sellepärast, et ta tahab majanduslikke ja poliitilisi reforme Sudaanis läbi viia. Sudaan on praegu väga kriitilises äh, ajahetkes, poliitiline dialoog on vajalik ning inimesi nagu härra Medani on väga vaja. Euroopa Liit peab julgustama Sudaani valitsust tagama väl-, väljendusvabadus, kogunemisvabadus, inimõigused ning Äh, koheselt tuleb äh, doktor Medani ja teised aktivistid vabada, vabastada, aitäh. Äh, proua Kinge, palun. E- suur tänu, härra juhataja. sõda Sudaanis jätkub, inimõigusi rikutakse läb-, üle terve riigi ja Darfuris on läbi viidud äh, suisa rahvamõrv, äh, verevalamine ning äh, kõikjal oleme me olnud tunnistajaks inimõiguste räigele rikkumisele. opositsiooni liikmed on võetud Hartumis sihikule seitsmekümne kuue aastane Amin Mekimedan äh, on üks nendest inimestest, kelle mm, luureteenistused ja julgeolekuteenistused on äh, äh, vahistanud. me nõuame seda, et käivitataks tõeline rahuprotsess ja et see riik pööraks tagasi demokraatia rööbastele ilma rahuta Sudaanis äh, on ohus äh, terve Somaali poolsaar, sellel on teema, ähm, destabiliseeriv mõju tervele sellele piirkonnale, inimesed äh, otsivad võimalust sealt ainult lahkuda. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tomaševski. härra juhataja, poliitiline ja sotsiaalne olukord Sudaanis muutub järjest ebastabiilsemaks ja riik on jõudnud murdepunktini valitsusjõud kasutavad rõhuvaid politseiriigi meetodeid, nad piiravad sõnavabadust ja tahavad peatada igasugused poliitilised arutelud, see on ebaseaduslik ja läheb vastu kõikidele rahvusvahelistele lepingutele ja standarditele. mina olen Kodanikevabaduste Komisjoni liige ja pööraksin kõikide tähelepanu just nimelt doktor Abin, Amin Meki Medani vahistamisele. tema tahtis võidelda Su-, Sudaani rahva demokraatlike õiguste eest ja Euroopa Liit peab sellele vahistamisele väga karmilt reageerima ja me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ka usupõhisele tagakiusamisele usuline kuuluvus ei saa olla põhjuseks äh, rõhumisele või tagakiusamisele, me ei tohi lubada avalikku diskrimineerimist. suur tänu, härra Tomaševski, daamid ja härrad, äh, saalis paluks natukene vaikust. palun äh, vaikust. härra Kastaldo, palun. suur tänu, härra juhataja Sudaani kohta võiks öelda nii mõndagi, kuid kahjuks äh, on võimalik rääkida ainult negatiivsetes värvides. Äh, Hartumis äh, ei ole lahendatud mitte ükski probleem, rahvusvaheline kriminaalkohus on lisaks sellele veel peatanud kohtu istungid nende inimeste vastu, kes sellest piirkonnast on toodud kohtu ette inimõiguste rikkumise pärast lisaks sellele äh, raisatakse loodusressurssi ressursse, aga ma tahaksin täna rääkida siiski ainult Amin Meki Medanist, kes on äh, inimõiguste aktivist, äh, vapper mees, kuid äh, juba ka tänaseks eakas mees ja äh, haige te, tema süüks on, tal on süüks pandud seda, et ta kirjutas alla Sudaani kutse dokumendile Äh, ta ei ole ainus, kes on vahistatud, ajakirjanikud, teised inimõiguste eest võitlejad on maksnud ränka hinda vabaduse ja demokraatia eest ja ma tahaksin Sudaani valitsusele ja rahvusvahelisele üldsusele öelda, laske need inimesed vabaks, sest see riik, kes oma kodanikke vahistab, äh, õõnestab iseenese tulevikku, suur tänu. suur tänu äh,, härra Šubrad. Äh, austatud härra juhataja, kuuendal detsembril äh, inimõiguste eest võitleja Min Meki Medan äh, peatati Sudaani julgeolekujõudude poolt. see on järjekordne näide selle kohta, et Sudaan on võtnud ette verise tsiviilsõja, vabandust, kodusõja ja otsustanud lämmatada kõik, kes on sõna võtnud demokraatia nimel. Amin Megimedan võitles usuvabaduse eest, nagu te teate, kristlased on selles riigis äh, taga kiusatud ja me tunneme väga suurt muret äh, Mirjami äh, saatuse pärast, kes on Hartumi tribunali poolt surma mõistetud, kuid see meie resolutsioon ei ole vastuvõetav Äh, ma ütleksin, et peaaegu arrogantne on see, ülbe on see resolutsioon, kui me mõistame hukka äh, halva käitumise äh, aga me peaksime siiski aitama neid riike jõuda sellise valitsuseni, mida nad teenivad. ma paluksin, et aga kui me hääletaksime selle resolutsiooni jällegi maha, siis me toetaksime neid, neid kuritegusid. proua Keringer, teie ülempool suur tänu, härra juhataja, jällegi kord on Euroopa Parlamendis põhjust rääkida inimõiguste taga, inimõigusest võitlejate tagakiusamisest Sudaanis. kuuendal detsembril vahistati seitsmekümne kuue aastane Amin Meki Medani. tegemist oli äh, vahistamisega sellepärast, et ta kirjutas alla äh, Sudaani kutsele ja nõudis õigusriigi jaluleseadmist selles riigis tema eesmärgiks on lõpetada relvastatud konflikt Sudaani eri piirkondades ja tagada sotsiaalmajanduslikud reformid. me mõistame hukka tema ebaseadusliku vahistamise. härra Medanil ei ole juurdepääsu ka tema jaoks olulistele ravimitele. me nõuame, et ta vabastataks koheselt ja vabastataks ka kõik teised poliitvangid arvestades seda, mis praegu Sudaanis toimub, eeldame me seda, et äh, Sudaani valitsus lõpuks hakkab lähtuma ÜRO põhiõiguste deklaratsioonist ja öö, äh, hoiab alal sõna ja usuvabaduse põhimõtteid. suur tänu, härra Maier, palun! aitäh, härra president! nagu me juba täna oleme kuulnud, doktor Medani detsembri alguses vahistati Sudaani luure- ja julgeolekuteenistuse poolt. miks? see pole päris selge, arvatavasti sellepärast, et ta kirjutas alla Sudaani üleskutsele. tegemist on algatusega, millega soovitakse rahu ja demokraatiat Sudaanis taki-, sisse viia traagiline on minu arvates see, et tegemist on seitsmekümne kuue aastase mehega, kes vahistatakse sellepärast, et ta võitleb demokraatia eest. meil ei ole vaja tegelikult vaja va vaadata isegi mitte Sudaani. nimelt neljateistkümnendal detsembril Türgis kolmkümmend üks inimest vahistati, paljud neist ajakirjanikud. ja see sündmus on eriti märkimisväärne, sellepärast Äh, kui me vaatame, kuidas Türgi ametivõimed käituvad, sest iga maksuma-, igal aastal Euroopa Liidu maksumaksjad saadavad miljardi eurot Türki selleks, äh, et lähenemisabi anda ja me ei näe, et sellest rahast oleks mingit kasu olnud, otse vastupidi, Türgi on meist ikka rohkem kaugenemas, eriti väärtuste osas. aitäh. nüüd peaks meil olema vaba mikrofoni voor, aga jätame selle ära, sellepärast et aega lihtsalt ei ole. ning enne, kui me lõpetame aruelu, annan veel sõna härra Della Vedovale, aga enne seda veel tervitan siin Šveitsi parlamendi delegatsiooni, proua Katja Rikling on siin tribüünil ja ka väliskomisjoni ase esimees äh, Šveitsi parlamendist on meil ka siin äh, härra Roland Riino Püchel